artikkel kakssada kolmkümmend üks äh, kodukorrast äh, näeb ette, et äh, eile kell viis teada antud korrektuurist protokolli, et sellel ei ole ilm-.